Okay, dear colleagues, um, we, the finest mem- head kolleegid, mul on väga hea meel, et äh, kõige paremad kolleegid on siia jõudnud. ja kui olete kõik istunud, siis saamegi alustada. tere päevast kõigile mul ei ole mingeid teadaandeid enne kui alustame, aga ma arvan, ma ei ole päris sada protsenti kindel ja kui ma eksin, siis äh, on väga piinlik. aga kui ma ei eksi, siis Leeni, sinul on sünnipäev täna. No that would have been so embarrassing if I overheard. see oleks küll olnud hirmus piinlik, kui ma oleks eksinud selles sa tead, et äh, sul on väga tore ülemus, see oli see, mille pärast ta kõige rohkem muretses, mida teha sinu sünnipäeva puhul äh, täna, et andmekaitse ei olnudki põhiline teema, mille ta mõtles. palju õnne niisiis, Heleni, sünnipäevaks! härra Pehkel soovib samuti sulle palju õnne soovida sünnipäevaks, me kõik muidugi tahame seda teha suur,. suur-suur tänu kogu meie personalile Teil ei ole küll kõigil täna sünnipäev, aga igal juhul suur tänu teile kõigile sellegipoolest, ka, ka neile, keda siin täna ei ole, aga erilised õnnesoovid siis äh, Helenile. no hästi, ma olen sulle piisavalt piinlikkust valmistanud ja äh, alustame nüüd äh, oma pärastlõunase koosoleku poolega veel lõpusirge enne suvepuhkust. suur tänu neile, kes veel on siin olemas ja meie teemaks digitaalsisu kättesaadavaks tegemise lepingud ning selle arvamuse koostaja on Marju Lauristin. ka variraportöörid on täna siin ja tegemist on siis direktiivi ettepanekuga, äh, mis puudutab äh, digitaalse sisu lepinguid. Marju, sa siis esitled oma arvamuse projekti ning seejärel äh, ka valveraportöörid on siin, et võtta sõna. niisiis, Marvi, palun. suur tänu. siin on päris kitsas ring inimesi, kes suures osas mitte ainult ei ole teadlikud sellest teemast, vaid tegelikult osalesid selle arvamuse projekti koostamises. nii et äh, teen väga lühidalt tegemist on armsa projektiga, mis on äh, kahe komisjoni vastutusala, Simko ja Juri, meie siis koostame oma arvamuse ja ma pean kõigepealt ütlema, et koostöö kolme komisjoni vahel on olnud tõesti suurepärane ja seda algusest peale meil on toimunud äh, mitu äh, variraportööride kohtumist päris laias ringis. toimuvad jätkuvad arutelud reguleerimisala üle ning eelmisel viimasel kohtumisel me tegelikult peaaegu et jõudsime kokkuleppele ka tänu Aksel Fossi aktiivsele osalusele, kes on juuri komisjoni raportöör siin on püüdnud ühendada kahte osa, digitaalne ja mitte digitaalne, et siin on tõesti suur arutelu selle, kuhu see piir tõmmata, näiteks kui meil on asjade internet äh, või juhita autod, siis tekib siin küsimus, kuhu see piir tõmmata digitaalse ja mittedigitaalse vahele. ning me oleme peaaegu jõudnud üksmeelele selles küsimuses, et kui on mingitki kahtlust, et tegemist võib olla digitaalse infosisuga, siis tuleb seda ka käsitleda digitaalse infosisuga. siis on veel üks väga vastuoluline küsimus mis on seotud äh, andmekaitsega, kui vastupanusega, see on siis kolmas äh, artikkel, kus on siis öeldud direktiivi ettepanekus, et äh, see kehtib igasuguse digitaalse infosisu puhul, ähm, mille vastu tasuks siis tarbija annab üle kas oma isikuandmed või muud andmed, see on kõige vastuolulisem äh, artikkel siin ja meie arvamuse projektis oleme juba ka tõstatanud selle teema. probleem on siin selles, et see isikuandmete monetiseerimine vastutasuna tekitab väga palju probleeme. me oleme jätkuvalt arutelus ka komisjoniga sellel teemal, aga arvamuse projektis äh, oleme ka juhtinud tähelepanu sellele. nüüd äh, mis on üks positiivne tulemus sellest äh, arvamuse projektist juba praegu, on see, et on põhimõtteline nõusolek selles osas, et direktiiv tuleks välja arendada nii, et see oleks täielikult kooskõlas ähm, andmekaitse üldmääruse sätetega. et siis artikkel on ka, siis lisatakse sinna ka konkreetne artikkel võib-olla artikkel üheksateist A, see ei ole päris kindel, kus tuuakse välja, et andmekaitse üldseaduse, üldmäärus kohaldub täielikult. on veel aruteluteemasid, näiteks see probleem, et kui leping lõpetatakse, siis millistel andmetele on tarbija õigus, milliseid andmeid ta saab tagasi? ja samuti kahju probleem. digitaalses maailmas, mida see tähendab, kui on tekitatud kahju, see ei puuduta mitte andmekaitset, vaid need on sellised laiemad teemad. aga põhiline probleem, mis, mis jätkuvalt on üleval, on andmed vastutasuna. meil me kohtusime siis kolme komisjoni variraportööriga ja tehti ka ettepanek, et arutada selles ringis ka kitsamalt andmekaitse üle, võib-olla, võib-olla jõuame selles osas ka kokkuleppele. täna toimus tehniline kohtumine, Rainer oli seal äh, komisjoniga ja jätkuvalt mõned küsimused jäid õhku, me oleme küll teinud ettepanekuid äh, armsa projektis, aga see on natuke ebaselge, nii et äh, see on liikuv märklaud nii-öelda ja ma loodan, et pärast sõjapuhkust ehk me jõuame edasi sellega nüüd äh, kahekümne esimene august on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, see on siis kohe esimene töönädal ja loodame, et äh, septembri lõpuks on meil siis äh, lõplik versioon valmis ja saab hääletada seda liibes. aitäh, sa vist mõtlesid kolmekümne esimest augustit? mina küll ei kavatse kahekümne esimesel augustil juba tagasi tulla puhkuselt. kolmekümne esimene august on siis tähtaeg aitäh! Äh, kas variraportööri soovivad veel omalt poolt midagi lisada? Mihhail, palun! suur tänu ja nagu Marju ütles, siis äh, tõepoolest, tegemist on sellise liikuva märklauaga. asjad on pidevas muutumises meie arutelus ja on vaja veel selgust tuua mitmetesse küsimustesse. aga kõigepealt suur tänu Marjule selle armsa projekti eest, ma arvan, et see on väga hea algus. ja meil on vaja tagada tarbijale piisav kaitsetase, mis puudutab digitaalsisulepinguid. ma arvan, et me oleme suutnud arvamuses ka välja tuua, rõhutada piisavalt õiguskaitsevahendeid ja digitaalset info sisu ja mittemateriaalsete eh, hüvede puhul Marju on ka piisavalt suutnud sinna rõhutada andmekaitse küsimuste olulisust ja ma arvan, et me peaks äh, siin nii-öelda ratast leiutama. meil on olemas juba andmekaitsesätted, meil on olemas äh, andmekaitse üldmäärus, mis on põhiline õigusinstrument selles vallas ja nii peaks see ka jääma. ja see on eriti oluline, sest et äh, ettepaneku näol on tegemist direktiiviga ning selle formaliseerimise tase ei ole samasugune nagu määruse puhul. igaühele peaks olema selge, et andmekaitse üldmääruse sätted kohalduvad ähm, isikuandmetele, seda ka sellistel juhtudel, mis on siin direktiivis äh, välja toodud. teiseks, väikesed ettevõtted äh, ja idufirmad, nende puhul äh, tuleb tõesti mõelda ka sellele, et me neid liigselt e-, ei koormaks. see on seotud ka minu esimese märkusega, sest ma arvan, et kui me räägime isikuandmetest, siis andmekaitse üldmääruse kohased sätted ja siin välja toodud kohustused peaksid olema samad, siin ei ei peaks toimuma mingisugust duubeldamist. ja siis muud andmed ehm, mm, siin me peame tooma rohkem selgust, et mida me mõtleme selle väljendiga, eriti artiklis kolmteist ja kuusteist, kui on juttu lepingute lõpetamisest. ja milliseid andmeid peaks tarbima ja saama teenuseosutajalt tagasi kuidas täpselt see peaks toimuma, milliseid andmeid saab automaatselt tagasi võtta? lepingus peaks selgelt välja tulema, milliseid andmeid antakse vastutasuks pakutava sisu eest ja me peame siin mõtlema ka erinevat, erinevustele infosisu liikide vahel, äh, näiteks on ka selline infosisu, mida toodab tarbija ise on oluline, et need reeglid oleks läbipaistvad nii teenusepakkujale kui ka tarbijale, eriti lepingu lõpetamise puhul ja samuti on oluline, et need reeglid oleksid selged ka äh, selles osas, mis puudutab andmete andmist vastutasuna digitaalse infosisu eest. nii et need on mõned olulisemad teemad, mille üle peame veel arutama. ma olen kindel, et kõik variraportöörid teevad siin head koostööd, et me saavutaksime hea tulemuse isikuandmete kaitse selles vallas. palun variraportööridest, kes veel soovib sõna? Albrecht, suur tänu ka mina sooviksin veel kord äh, rõhutada neid teemasid, mille tõid välja eelkõnelejad ma tahan ka omalt poolt kinnitada, et on väga oluline, kui meil nüüd andmekaitse üldmäärus jõus, et see tõesti ka kohalduks. et me ei peaks hakkama üle arutama neid ühisreegleid, mis puudutab isikuandmete kaitset, vaid need peaksid kohalduma igal pool, ka veebis ja igal pool mujal, kus kasutatakse isikuandmeid nüüd, mis puudutab seda küsimust, kas isikuandmed lepingulistes suhetes võiksid toimida nii-öelda raha asendusena, siis ma arvan, et me peame väga selgelt ütlema, et ähm, see säte on kas äh, selgelt seotud artikli seitse lõike, lõikega neli andmekaitse üldmäärusest, kus on selgelt, see tähendab, et, et tuleks selgelt viidata selle artiklile. võib-olla ei ole ka võimalik oma andmetega maksta, sest isiku andmete kaitset ei tohiks äh, olla võimalik lihtsalt maha müüa. nagu ka teisi isiku õigusi, neid ei saa lihtsalt maha müüa või kui ei ole võimalik lihtsalt viidata määrusele, siis tuleks vähemasti ähm, loobuda sellise sätte lisamisest, sest minu meelest see suurendab ebakindlust, tekitab kaose kogu selles valdkonnas, mis puudutab isikuandmete kaitse eeskirju. nii et see ei aita kuidagi tarbijat edasi, aitäh. aitäh, Jan, palun, Aksel suur tänu, härra esimees. kõigepealt kinnitaksin ka mina üle selle, mida ütles Marju Lauristin just. selles variraportööride laias ringis me jõudsime suhteliselt kaugele, vähemalt me suutsime teha selle eristuse digitaalse ja materiaalse vahel. me suutsime jõuda sellega vähemalt nii kaugele et tarbija jaoks on meie positsioon enam-vähem selge. mulle tundub, et nii ettevõtete kui ka tarbijate jaoks on oluline, et kõik oleks täiesti selge ja ühene. komisjoni ettepanekus on muidugi samuti positiivseid aspekte. see on üpris nutikas ja mitmeti tõlgendatav Äh, ettepanek, aga meile jäi mulje, et lõppude lõpuks ei tule päris selgelt välja, millisesse valdkonda see langeb. kas äh, siis äh, digitaalne infosisu või, või siis ähm, materiaalsed kaubad. ja siis, nagu siin ka juba öeldi, andmed vastutasuna, see on tõepoolest kaheldav, nagu Jan Albrecht ütles kas tõesti võib isikuandmeid kohelda selliselt vastutasuna, et see oleks lepinguliselt siduv. me peame seda veel kaaluma, aga ma arvan, et ettepaneku raames, mille Marju nüüd on koostanud äh,, on võimalik tõesti liikuda õiges suunas. nimelt, et andmete puhul põhimõtteliselt ja ma usun, et selles osas oleme me ühel meelel, et isikuandmed äh, et isikuandmete puhul peame me alati silmas pidama uut andmekaitse üldmäärust aga andmete küsimust peame veel põhjalikumalt analüüsima ja viimati ka ütlesime, et me kavatseme mõelda erinevate võimalike juhtumite üle, kuidas nendes kasutada isik, võiks kasutada isikuandmeid. ja rääkida ka sellest, milliseid või eristada siin selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud lepingu täitmiseks ja andmed, mis lähevad sellest kaugemale, mis võivad äh, olla ka isikuandmed. nii et selle üle tuleb järgi mõelda ja Mihhail Pooni ka juba mainis, et mis puudutab muid andmeid, siis nende definitsiooni juures peame samuti selle teemaga tegelema. minu jaoks on muud andmed kõik andmed, mis ei ole isikuandmed, aga ka siin peame me täpsemalt eristama, kuidas erinevat laadi andmetega ümber käia. aga mis on kõige olulisem ja ma arvan, et sellest väga heast armsa projektist tuleb see ka selgelt välja, on see, et andmekaitse üldmäärus on tegelikult see põhiline element, mida tuleb silmas pidada isiku andmete käitlemise juures. ja seal, kus see on vajalik, tuleb seda ka kasutada nii et äh, suur tänu selle väga hea armsa projekti eest ja ma usun, et me oleme õigel teel. Um... suur tänu. väga meeldiv, et olete jõudnud üksmeelele selles. kas on veel liikmeid, kes sooviksid sõna? tundub, et ei. siis võib-olla komisjonile lühidalt sõna. aga te ei pea muidugi, kui te ei soovi. suur tänu. jah, on väga lahke et annate ka meile sõna paar kommentaari selle kohta, mida komisjoni liikmed ütlesid. kõigepealt on näha, et siin valitseb laialdane üksmeel andmekaitse üldmääruse kohaldamise osas ja ka meie nõustume sellega. algselt oli meil ettepanekus kavas ümber sõnastada andmekaitse üldmääruse sätted, et nii, need siis, nende sõnastus muuta lepingu õigusele sobivamaks, aga me mõistsime, et ei nõukogu ega parlament seda ei toeta. nõukogu hetkel läheneb pigem pragmaatiliselt, nimelt et iga, igal praktilisel juhul, nagu näiteks lepingu lõpetamine äh,, nagu härra Albrecht ka ütles, võiks lihtsalt viidata andmekaitse üldmäärusele kui eeskirjale, mis kohaldub tarbijakaitseõiguste kaitseks. nii et see on väga huvitav lähenemisviis, mille tõesti võiksime võtta. nüüd, kui rääkida muudest andmetest, siis tõepoolest, ka meie oleme mõistnud seda nii nagu härra Foss. ehk siis muud andmed tähendab kõik andmed, mis ei ole isikuandmed on oluline rõhutada, et kui, kui vaadata artikli kolm, siis seal on juttu reguleerimisalast. nii et selle mõiste muud andmed, mõistlikkus oleneb direktiivi reguleerimisalast. nii et siin tundub olevat mõistlik läheneda võimalikult laialt, mitte, mitte siin luua eristusi, mis võiksid takistada selle direktiivi eesmärgi saavutamist, äh, võrdsete võimaluste loomine näiteks. teenusepakkujad äh, võiksid vastasel juhul oma toode kujundada nii, valida nende levitamiskanalid nii, et nad ei peaks kinni pidama vastavatest sätetest kui rääkida sellest, kuidas äh, neid andmeid kohelda näiteks äh, lepingu lõpetamise puhul, siis selliste konkreetsete juhtude puhul võib äh, siin teatavad erisätted ette näha. nõukogu siin ka sarnasel arvamusel. ja veel tahtsin öelda, et see, mis puudutab tarkvara, mis on toodetesse hõlmatud, meil on vaja eristusi. siin on erinevaid mooduleid, erinevaid lähenemisi, mida on äh, arutatud nõukogus, ka parlamendis, siin komisjonis, nagu just kuulsime, aga ka Jüri ja Inko äh, komisjonis rääkides infosisu direktiivist, meie jaoks on oluline see, et me leiaksime sellise lahenduse, mis oleks tulevikukindel ja ka pragmaatiline niisiis, meie tulime välja ettepanekuga, ma ei ütle, et see on nüüd äh, viimane tõde. muidugi on võimalik leida ka paremaid lahendusi, aga me peame siin olema ettevaatlikud, et me ei langeks äh, näiliselt lihtsate lahenduste lõksu. sest kui öelda näiteks, et see eristus peaks, äh, peaks sõltuma sellest, kus see viga juhtub, ehk siis äh, näiteks kui vajutad nuppu, äh, et käivitada on pesumasin ja kui siis viga on selles tarkvaras, mis juhib pesumasina toimimist või siis, äh, või siis selles seadmes endas, et selle järgi kohalduvad erinevad sätted see tundub lihtne lahendus, aga kui mõelda tarbijale, siis tarbija peab justkui teadma, kus see viga täpselt toimus, selleks et ta teaks, milline õigusakt tema, tema õigusi kaitseb. nii et mina tahan öelda, et meil on vaja praktilisi lahendusi, mis oleksid tarbijale lihtsalt mõistetavad ja meil peaksid olema tulevikukindlad lahendused, see on meie teine eesmärk. peaks võtma arvesse, et jah, praegusel hetkel vastab äh, tõele, et äh, see sisse ehitatud tarkvara ei oma veel nii suurt tähendust kui tulevikus, äh, kui asjad ilmselt edasi areneb nii et meil on vaja selliseid lahendusi, mis toimiksid juba praegu, aga ka hiljem, kui asjade internet toob meieni rohkem nutikaid seadmeid, mis on internetiga ühendatud. nii et meie lahendus peaks, peaks selle kõigega arvestama. aitäh ning äh, lõppsõna, Marju, kui sa soovid. aitäh. ma loodan, et see väike arutelu andis kõigile ettekujutuse sellest, kui keeruline tegelikult see valdkond on sest nagu mõistate, juba küsimus eh, rakendusalast kui sellisest, mis kuulub direktiivi rakendusalasse ja mis mitte, on endiselt lahtine. nõustun täiesti sellega, mida rääkisid kolleegid. nimelt, et meie peamine eesmärk on tagada, et eh, andmekaitse üldmäärus rakendatakse direktiivis, sisuliselt mõjub läbi direktiivi ning ma loodan, et me leiame parima lahenduse ka küsimusele andmetest vastutasuna, sest see on võib-olla kõige keerulisem. niisiis jätkame oma tööd ning loodan, et kõik tuleme augustis taas kokku, ma loodan siis, et mul õnnestub kohe korraldada mingi kohtumine ja et me saame jätkata septembris enne juuri ja IMCO lõplikke dokumente oma arvamus koostada. aitäh, aitäh Marju, aitäh variraportööridele ning äh, tavapäraselt aktiivsetele liikmetele digitaalküsimustes. nii, kolleegid, punkt üheksateist. Euroopa Liidu mehhanism demokraatia põhiõiguste ja õigusriigi küsimustes. raportöör on Sofi Intvelt. räägime praegu muudatusettepanekutest ning äh, vastavalt oma mandaadile alustas meie komisjon tööd põhiõiguste demokraatia õigusriikluse mehhanismi väljatöötamisel. kahekümne kaheksandal aprillil oli äh, ettekanne, sada kuuskümmend neli ettepanekut koostati liikmete poolt ning nüüd hakkame arutama neid muudatusettepanekuid. ma annan kõigepealt sõna Sofiile ning siis teemast huvitatud liikmetele. Sofi, palun. aitäh! usun, et see arvamuste vahetus ei tule väga pikk, sellepärast ja tahaksin kõigepealt tänada kõiki liikmeid, nii neid, kes on kohal, kui neid, kes ei ole, muudatusettepanekute eest, mille nad on esitanud, kuussada kuuskümmend neli on päris suur arv, ent need on üsna konstruktiivsed muudatusettepanekud ning olles nad läbi vaadanud, usun, et nad kujutavad endast väga head alust kompromisside kujundamiseks ning kavatsen sügiseks koostada siis laiemapõhjalise kompromisside paketi. kuigi ettepanekuid on igas suunas, on peamised teemad siiski, mida nendes kajastatakse, esiteks see, et kõiki liikmesriike tuleks jälgida ja et see mehhanism ei peaks olema üksnes kriisipõhine, et toimuma peaks regulaarne seire, et seire peaks olema objektiivne ning tõenduspõhine, kõik need asjad on siis äh, teemad, mida kajastavad muudat-, kajastatakse muudatusettepanekutes ja kuidas seda kõike korraldada, on nüüd teine küsimus, mida käsitletakse palju. mõned küsimused peaksin ära mainima, millest tõenäoliselt arutelu tuleb, kõigepealt äh, lähimus, lähimusprintsiip on lepingus sees, kõik toetavad seda, ja me peame tagama, et äh, liikmesriigid tulevad siin kaasa ning et neil säilib vabadus omamoodi oma lahendusi korraldada, samas tuleb selgelt rõhutada, et subsidiaarsus või lähimus ei tähenda seda, et on võimalik jätta teatud lepingu põhiprintsiibid rakendamata, nii et siin tuleb leida tasakaal. mis puudutab nüüd kvalitatiivset ja kvantitatiivset hindamist, siis tuleb leida siin lahendus, mis need kaks poolt tasakaalustab, sest Äh, kvantitatiivne võiks olla nagu liiga mehaaniline lähenemine, aga samas on ta objektiivne ja kvalitatiivne hindamine on rohkem subjektiivne, nii et me peame nad omavahel tasakaalustama. et objektiivsus on, on ju ka oluline kaalutlus. nüüd siis äh, komisjoni või paneeli koosseis, ma üritan siin leida tasakaalu, mis äh, kajastab neid muudatusettepanekuid, oluline on, et selle komisjoni liikmed oleks kõigile kõigi jaoks usaldusväärsed, see on väga oluline, Rahvapartei ettepanek scoreboardi asemel lähtuda riigipõhistest soovitustest tundub mulle okei okay.. üks asi, mida võiksime arutada, sest ma ei ole kindel, kas ma sain muudatusettepanekutest õigesti aru, puudutab põhimõtet, mille kohaselt uusi õiguslikke vahendeid ei hakata otsima, vaid üritatakse äh, lähtuda olemasolevatest ja neid kohandada. et mina loomulikult ka ei tahaks mingeid uusi õigusakte, kui saame hakkama olemasolevatega. Ähm, muudatusettepanek kakssada üheksakümmend viis on minu ettepanek, kus ma teen väga praktilise ettepaneku, mis ei maksa pennigi, aga võiks mõjuda oluliselt. nimelt, et olemasolevad õigusvahendid, nagu näiteks justiitsvaldkonna scoreboard, meediapluralismi aruanne, korruptsiooni aruanne, inimõiguste aruanne, mis komisjonil juba olemas on, et need tuleks omavahel ühendada äh, aruteluks ühel samal päeval või ühel samal nädalal, et need vahendid jäävad äh, sellisteks, nagu nad on, aga neid esitletakse üheaegselt ja see loob lisaväärtust. see on väga lihtne muudatus, väga lihtne mehhanism. ning oluline on äh, taaskord, et kogu see pakett saaks laiapõhjalise toetuse sest äh, kui me saame mingi pisikese enamuse, siis see ei pruugi toimima hakata, sellepärast et me näeme nagu teistegi vahenditega, meil on vaja laia toetust parlamendis, institutsioonide sees ja ka liikmesriikides. ma käisin COSAC-i konverentsil eelmisel kuul ja arutasime seal seda küsimust ja huvitaval kombel nägin ma, et seal oli väga soe ja vastuvõtt sellele teemale ning valmisolek koostööks. nii et eh, nende märkustega jõuame nüüd menetluse juurde, menetlus on niisugune, et ma töötan suve jooksul välja kompromissettepanekud ja, ja siis eh, saadan arvukalt eh, e-kirju ettepanekutega variraportööridele, tirides nad, tirides nad puhkusest eemale aga asja mõte on selles, et augusti lõpus ühe või kahe variraportööride koosolekuga saaksime me kokkuleppele selleks, et saaks hääletada viiendast kaheksanda septembrini ning täiskokku esimesel nädalal ka oktoobris siis hääletada ka täiskogus, esimesel oktoobri täiskogul. no võib-olla nihkub see asi paar nädalat edasi, see ei ole maailma lõpp, olulisem on hea kvaliteedi poolest tulemus aga sellest võiks lähtuda, sellest ajakavast. ning viimane märkus homme on viimane mitteametlik töölõuna, kuuest või seitsmest töölõunast, mis meil on toimunud eri valdkondade ekspertidega, nii et homne teema on metoodika, kuidas siis eh, niisugused raportid koostada, millest lähtuvalt või niisugused eh, hindamistabelid ja scoreboard'id. et kes soovib osaleda, palun võtke ühendust, minu Äh, bürooga ja teile antakse teada konkreetsetest detailidest. aitäh, Sofi! kaks kolleegi on soovinud sõna, Mihkel, sa räägid Frank Engli nimel, eks, kes on äh, variraportöör. aitäh, head kolleegid! ma asendan Frank Engelit, variraportööri Rahvaparteist. Te kõik olete saanud Frankilt teate täna milles ta kirjutab, kuidas ta sellesse protsessi suhtub. lubage, et ma kordan üle kõige olulisemad punktid sellest. tegemist on väga olulise raportiga, kõik on arvatavasti sellega päri. on selge, et see on väga tähtis Rahvaparteile ja Frank Engel on variraportööri Rahvapartei poolt. esitatud on terve rida muudatusettepanekuid, Frank Engel tänab Sofi Intvelti raportööri tema töö eest ning kinnitab, et äh, on valmis koostöö vaimus äh, töötama kompromissmuudatusettepanekute koostamisel. on selge, et taolises küsimuses on eelistused äh, nii individuaalsete kolleegide kui ka fraktsioonide tasandil erinevad, ent me peaksime otsima laia enamustoetust raportis käsitletud põhimõtetele ja me peaksime püüdlema ühise visiooni poole, mille kohaselt õigusriigi tagamise püsival alusel, äh, mis viiks õigusriigi printsiibi toimimise tagamisele püsival alusel Euroopa Liidus ning tagaks äh, halduse äh, niisuguses vormis, mille poole me kõik püüdleme ta usub, et liikmesriikide laiem kaasamine, liikmesriikide institutsioonide laiem kaasamine võiks äh, muuta need mehhanismid omasemaks liikmesriikidele ja usu, usaldatavamaks. me peame tagama, et kõik oleksid valmis alla kirjutama sellele mehhanismile, et see toimiks tõhusalt ja tõrgeteta. Frank ütleb samuti, et Rahvapartei toetab regulaarset hindamist ning äh, haldus- ja valitsuspraktikate jälgimist ning eelistab kvalitatiivseid hindamismeetodeid. kandidaatriikide osas kehtivad põhimõtted peaksid kehtima ka liikmesriikide osas. Franco on kindel, et raportöör koostab mu-, kompromissmuudatusettepanekud, mis võimaldavad eh, laial enamusel raportit toetada. ta rõhutab veel kord, et raportöör on olnud väga avatud ning arvestanud teiste märkustega. Frank ootab meeldivat edasist koostööd asjaliku teksti koostamisel ning toimiva äh, õigusriigi tagamise kontrollmehhanismi poole liikumisel. tahaksin omalt poolt tänada Sofi Intvelti avatuse eest ning suurepärase koostöö eest. usun, et äh, selle mehhanismi vastuvõtmisel Euroopa Liidus äh, on oluline roll, sest seda on vaja praegu õigusriikluse ja demokraatia toimimise tagamiseks. nii et äh, Frank on ilmselt väga rahul sinu tööga, Sofi, ütleb esimees. aitäh. Silvi Imon. aitäh. Äh, ka Silvi Imon on väga rahul Sofi Intvelti tööga. tõepoolest, raporti ettepanek on väga hea ning see on suurepärane alus, millelt saame edasi liikuda laiapõhjalise enamuse heakskiidu saamisele. mul on endal ka esitatud terve rida muudatusettepanekuid, mis ei muuda raporti põhimõttelist suunitlust kuigivõrd, vaid täpsustavad üksnes selle nüansse ja selgitavad teatud küsimusi tahaksin käsitleda ainult kahte oma muudatusettepanekut, mis on põhimõttelisema tähtsusega ning äh, mille osas ma sooviksin, et raportöör asja valiraportööridega arutaks. raportöör on demokraatia ja õigusriikluse ja põhiõiguste tagamiseks välja pakkunud äh, mehhanismi, mis nii liikmesriike kui, äh, mida peaksid rakendama nii liikmesriigid kui Euroopa Liidu institutsioonid. minu hinnangul see niimoodi ei saaks toimida ning see räägib vastu ka sellele, mis me otsustasime kümnendal juunil kaks tuhat viisteist. ehk siis ma räägin mehhanismist, mis tuleks liikmesriikides välja töötada ning ning sellest me peaksime lähtuma, muidu muutuvad asjad veel keerulisemaks. Teine küsimus puudutab punkti üheksa, kus äh, Sofi Inter teeb ettepaneku artikkel sada viisteist põhiõiguste hartast äh, tühistada ning muuta põhiõiguste harta Euroopa Liidu põhiõiguste kataloogiks. ma ei, ei ole kindel, et see on hea lähenemine, sellepärast et põhiõiguste harta on siduv Euroopa Liidule ja Euroopa Liidu organitele ning põhiõigused kehtivad eh, liikmesriikidele üksnes siis, kui liikmesriigid rakendavad Euroopa Liidu õigust. see tähendab, et põhiõigused eh, kehtivad eh, just selles valdkonnas, kus liikmesriikide põhiõigused enam ei kehti ja selles ongi harta funktsioon. harta mõte ei ole liikmesriikide põhiseaduste äh, ja liikmesriikide põhiseadustes sätestatud põhiõiguste alale tungimine. kui artikkel viiskümmend üks põhiõiguste hartast tühistataks, siis just see juhtuks. ning eh, seda ei peaks me küll taotlema, minu hinnangul vähemalt. suur tänu ning eh, ma loodan, et Sofi Indvelt või variraportöörid saavad siiski suvel natuke puhkust ja ei pea kogu aeg töötama. aitäh, Silvi Ivan! Kristi. aitäh! kõigepealt tahaksin tänada Sofi Intvelti tehtud töö eest, mille tulemuseks on väga asjalik raporti eelnõu. ma olen esitanud koos Silvi Guillaume'iga mitu muudatusettepanekut, eesmärgiks on samuti seda mehhanismi tugevdada selleks, et, et ta muudaks ähm, siduvamaks, muutuks siduvamaks et see, see peaks olema sama sorti pakt nagu stabiilsuse ja kasvu pakt ja siin peaks olema ka sanktsioonid, mis võetakse maha alles siis, kui liikmesriik reegleid järgib. mis puudutab institutsioone ja liikmesriike ning nende poolt olemasolevate põhiõigusalaste vahendite kasutamist, siis me peaksime jääma oma väärtuste juurde ning nõudma nende järgimist. Euroopa Liidu juriidiline demokraatlik haldus peaks rajanema sama tugevale õiguslikule alusele kui majandusruum meie riikides ning Euroopa Liidu ametid ja organid peavad samuti järgima demokraatia põhimõtteid ja meie ühiseid väärtusi. see on küsimus, mis tõusetub sageli, kui me uurime näiteks Frontexi tegevust. nii et väga oluline on kinnitada seda meie raportis. õigusriigi pakt, paktiga peaks kaasas käima ka teavituskampaania kodanike suunal ning Euroopas elavate inimeste suunal. Neid tuleks teavitada oma õigustest, mis tulenevad lepingutest ja hardast paljud inimesed ei ole nende õigustega praegu kursis ning siis oleks meil lihtsam saavutada inimeste poolt Euroopa Liidu põhiväärtuste omaksvõtmine. näiteks räägime me siin ohvrite kaitsest, mille osas tuleb olla väga tähelepanelik selle uue õigusriigi mehhanismiga seoses. see tuleneb äh, reast põhiõigustest, mida tuleb, mis peavad olema tagatud Euroopa Liidus ning äh, see nõuab omakorda vastastikust tunnustamist kohvrite kaitseotsuste suhtes, mida praegu paraku mitte kõik liikmesriigid ei taga. ning äh, lõpuks seoses lepingu muutmise ettepanekutega tuleks tõenäoliselt muuta artiklit seitse, tuleb muuta neid äh, norme, mis, mis on seotud konkreetsete inimõigusalaste rikkumistega ning eh, siin tuleks täpsustada õigused, mille võib peatada liikmesriigil, kes on rikkum-, kes, kes rikub eh, neid kokkuleppeid, muuhulgas ka hääletusõiguse peatamine nõukogus. aitäh, härra Adek, palun. aitäh. tahaksin tänada raportööri selle väga keerulise raporti eest selleks, et riik saaks ühineda Euroopa Liiduga, peab ta vastama Kopenhaageni kriteeriumitele. nagu me kõik hästi kursis oleme, teostab Euroopa Komisjon kontrolli selle üle ning avaldab iga-aastaseid aruandeid selle üle, kui hästi siis on edasi liikunud üks või teine kandidaatriik. samas see kontroll lõpeb järsult kui riik ühineb Euroopa Liiduga ja siis me näeme, kuidas äh, hakkab vohama korruptsioon, hakatakse rikkuma õigusriigi põhimõtteid ja vastavalt Euroopa Komisjoni läbi viidud uurimustele ning sõltumatute ekspertide uurimustele on seda olnud võimalik täheldada üle kogu Euroopa Liidu, praktiliselt kõikides liikmesriikides ning seetõttu ongi õigusriigi ja peamiste inimõiguste tagamise kontrollimise mehhanism äh, kehtima kogu Euroopa Liidus ning seda ei tohiks loomulikult kuritarvitada, kuritarvitada poliitiliste eesmärkide saavutamisel ja ei tohiks äh, ning see peaks äh, austama riikide subsi-, subsidiaarsusprintsiipi. kontrolli peaksid läbi viima riigiõiguse eksperdid ning info, mis neile antakse, peaks olema avalikkusele kättesaadav, selleks et kõrvaldada vähimgi kahtlus erapoolik, otsustamise erapoolikuses. mis puudutab Bulgaariat ja Rumeeniat, peaks see mehhanism näitama, et kõiki liikmesriike koheldakse võrdselt. me usume, et Euroopa Liidu väärtusi kaitstes õnnestub meil taastada usaldus Euroopa projekti. aitäh, härra Jurek! suur aitäh! mulle on väga sügavat muljet avaldanud Sofi pühendumus sellele raportile aga lisaks sellele, et ma Sofi pühendumist imetlen, teeb mulle natukene muret suund, kuhu ta tegelikult liigub. ma arvan, et see tekitab konflikti lepingutega, kus meie jagatud väärtused on ära toodud ja defineeritud. võtame näiteks artikkel seitse Euroopa Liidu toimimise lepingust, siis seal on tegelikult väga kõrge rikku, põhiõiguste rikkumise lävend ja ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et seal toodud lävend on neli viiendikku, mis tähendab seda, et see on oluliselt, oluliselt kõrgem kui põhiseadusliku muudat-, põhiseaduslikud muudatused nii mõneski riigis. demokraatia on äärmiselt avatud põhimõte ja demokraatia aluspõhimõtteks on asjaolu, et me kõik oleme erinevad ja ka meie demokraatiad on erinevad. alaline jälgimismehhanism lihtsalt tekitab konflikte. meil on nii ehk naa juba liiga palju konflikte. me oleme kuulnud tervet rida parlamendisaadikuid ütlemas, kuivõrd palju parem oleks meie elu, elu ja kuivõrd palju lihtsam meie töö, kui britid nüüd läheksid ära äh, kolleeg viitas Frank Engelsi positsioonile. riikidele, kes, kes rändepoliitika osas ka, kaastööd ei tee ja nendele kehtestatud rahalised sanktsioonid tegelikult ei ole sugugi seotud sellega, et keegi tahaks nende käest raha ära võtta, vaid küsimus on selles, kas nad tahavad olla Euroopa Liidu liikmed või ei. kui me soovime kõik ühiselt tegutseda, siis me peame olema suhteliselt mõõdukad teineteise süüdistamises ka. Mm. võtkem nüüd Iirimaa viimase referendumi vaatluse alla võrdsete õiguste põhimõte oli sellel referendumil igati tähelepanuta jäetud. ma arvan, et tegelikult nii riiklikul kui Euroopa Liidu tasandil toimub väga-väga tõsiseid mu muutusi ja sündmusi praegu ja niisugust ideoloogiat kasutada, see, see ei ole praegusel hetkel õige. kui meie eesmärgiks on äh, öelda, et osad inimesed soovivad Euroopa Liidus olla ja siis on teised niisugused, kellest me tahame lahti saada, siis no hästi, ma võtan selle siis teadmiseks. Äh, nüüd palun Barbara Spinelli. suur aitäh, esimees, mina tahaksin ka tänada äh, Sofi Intfelti kogu selle pühendumise eest, mis ta äh, viimastel kuudel on üles näidanud neid kompromissettepanekuid koodat-, koostades, need on igati põhjendatud kompromissid ja minu arvates saab neid lõppdokumenti kahtlemata arvesse võtta. Sofi on olnud äärmiselt avatud äh, erinevatel koosolekutel, mida ta on ko korraldanud ka kodanikuühiskonnaga ja seetõttu ma vaatan tegelikult väga-väga suure usaldusega tema poolt tehtavat tööd, eriti võttes arvesse seda, mida ta kompromissidega teeb Äh, edaspidi variraportööride koosolekul on võimalik veel natukene tööd ära teha, aga nüüd need neli prioriteeti. mina tahaksin rõhutada, missugused on kuue jaoks kõige olulisemad. esiteks, ma loodan, et kompromissettepanekud ei võta sellelt dokumendilt ära tema põhilist sisu ja põhiõigused jäävad jätkuvalt kesksele kohale, kuid samal ajal on meil olemas ka niisugune mehhanism, mis võimaldab hinnata, kuivõrd põhiõigustest kinni peetakse. ma loodan, et see jääb jätkuvalt raporti põhiteemaks. nüüd, mis puudutab erapoolikust, nii see tähendab seda, et igasugused selektiivsed praktikad ja selektiivsed tegevused tuleb lõpetada, mida nimetasid ka varasemad kõnelejad niisuguse instrumendi loomine tegelikult on olulise tähtsusega ning ta põhineb sellel või siis sellel ideel, et praegune artikkel seitse ei ole mitte midagi niisugust, mis, millesse ei usuta või et see ei ole piisavalt piisavalt erapoolik. nagu ma juba olen varem öelnud, siis ma olen tegelikult raportööriga nõus. ma olen raportööriga nõus selles osas, et meil on tarvis vabaneda artiklist viiskümmend üks, kuna ainult sellisel moel saab äh, inimõiguste hartast tõeline äh, inimõiguste dokument Euroopa Liidus. nüüd teine küsimus on mehhanismi laiendamine ka teistele Euroopa Liidu institutsioonidele ja organi-, organisatsioonidele. Mm, siinkohal ma tahaksin öelda, et inimõigused on olulise tähtsusega ühenduslüli, mis ühendab rahvusvahelisi instrumente, aluslepinguid, inimõiguste hartat, siin me räägime tegelikult valdkonnaülesest kohustusest. me räägime niisugusest kohustusest, mis kehtib kõikidele, sõltumata sellest, kellest me parasjagu räägime. seda ei saa rakendada nii, et on mingisugune, mingisugused esimese järgu inimesed, kes on täiesti puutumatud ja siis teisejärgulised inimesed, kellele sama ulatuslik kaitse ei kehti. seetõttu on äärmiselt oluline, et me pööraksime tähelepanu sellele dokumendile nii liikmesriikide seisukohast kui ka Euroopa Liidu institutsioonide seisukohast, sest et see on minu arvates kõige parem võimalus Euroopa Liidu vastu taas usaldust äratada. kui meie näitame, et me peame seadustest kinni, kui Euroopa Liidu institutsioonid peavad eelkõige seadustest kinni, siis see on parim võimalus kodanikel näidata, et meie seda teeme. ja see on ka võimalus panustada sellele, et väheneks äh, see võõrandumise tunne, mis praegusel hetkel Euroopa Liidus vohab. kolmandaks, kodanikuühiskonna kaasamine ja tavaliste sidusrühmade kaasamine. mulle tundub, et äh, see punkt on Sofiile väga südamelähedane ja minu muudatusettepanekud on täpselt samamoodi selles suunas, need räägivad sellest, et kodanikele peab andma võimaluse oma seisukohti avaldada, kui me loome selle mehhanismi ja kodanikuühiskonda peab pidama inimeste põhiõiguste kaitsja, kaitsjatena väga oluliseks tegijaks. ma ka loodan, et äh, Sofiil on meeles see, et me soovime siinkohal eelkõige parandada juba olemasolevaid kaasavaid instrumente, siinkohal ma pean silmas just kodanike algatusi, aga ka uusi instrumente, mida kodanikud saavad kasutada oma õiguste kaitseks. Äh, nende juurde võimalus minna Euroopa kohtusse ja kõik äh, teised sarnased võimalused Brexit ja sellest, äh, sellele eelnenud arutelu Brexiti üle, Austria valimised, kõik niisugused sündmused näitavad, kuivõrd Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu kodanike vaheline lõhe on suurenemas. meil on viimane aeg kaotatud usaldus tagasi võita ja need ülaltoodud tegevused oleksid esmased sammud selle saavutamise nimel ja nüüd sotsiaalsed õigused. me tahame, et sotsiaalsed õigused oleksid samuti väga oluline hindamiskriteerium, täpselt nagu on juba kodanikuõigused. ning kodanikuõigusi ja sotsiaalseid õigusi tuleb edaspidi pidada võrdseteks. majanduskriis ja kõik meetmed, mis on sellega seonduvalt kasutusele võetud, on tegelikult sotsiaalküsimused toonud jällegi väga olulisele kohale Euroopa Liidus ja seetõttu me peame nendega tõesti tegelema. me peame seda pühendumist sotsiaalsetele õigustele samuti parandama ja kui me seda kavatseme teha, siis siin on koht, kus me sellele konkreetset tähelepanu pöörame. ja lõpetuseks ma sooviksin Sofit lihtsalt tänada, suur tänu! suur aitäh, Barbara, ja palun, Soraya! Soraya Past. suur aitäh! mina tahaksin toetada samuti Sofit ja variraportööre nende töös ja tänada neid. lisaks tahan öelda, et võttes arvesse praegust olukorda ja poliitilisi arenguid ning kasvavat euroskeptilisust, asjaolu, et inimesed räägivad demokraatia vähesusest, niisugustes tingimustes on tõesti väga oluline omada mingisuguseid indikaatoreid, mis mõõdavad, kuidas liikmesriikide erinevates institutsioonides peetakse kinni inimõigustest, inimõigustega kaasnevatest nõuetest. ma ei usu, et me peaksime siin hakkama jälle jalgratast leiutama, aga me peame olemasolevaid eksisteerivaid asju tugevdama ja avaldama ka komisjonile survet, et et komisjon neid rakendaks. üheksakümne viienda aasta resolutsioon peaks olema olulise tähtsusega jätkuvalt ning inimõigustel peaks olema äh, oluline roll nii majanduskoostöö kui muu alusena, nii et igal juhul minu poolt täielik toetus Sofiile, tänan. suur aitäh, eesistuja esimees, mina tahaksin samuti Sophie Infeldti nüüd tänada suurepärase töö eest, kogu tema meeskonna muidu, ta muidugi soovin tänada, sest et ma tõesti arvan, et tegemist on äärmiselt olulise ettepa-, panekuga ja mul on tegelikult väga hea meel, et me suutsime terve rea olulisi punkte läbi suruda, kui nii võid öelda, ja ma pean ütlema, et ega ma iga kord ei nõustu kõigega, mida ütleb Rahvapartei variraportöör, aga seekord me oleme tõesti suurepärast koostööd teinud ja ma loodan, et tegu on väga olulise sammuga edasi, eriti just arvestades, äh, mis on toimumas väga paljudes liikmesriikides, minu koduriigis kaasa arvatud, kodu, kodanikud muutuvad järjest ärritatumaks, järjest skeptilisemaks, neil on tarvis teada, mida Euroopa tegelikult tähendab ja ma arvan, et see on väga oluline samm. kõigepealt me oleme saanud sellega oma komisjonis üksmeelele, ma loodan, et nii juhtub ka täiskogul. oluline on, et meil oleks mehhanism, millega lõpetatakse ühele või teisele liikmesriigile, riigile näpuga näitamine. seda ei ole meile vaja, sellepärast et nagu ma ikka ja jälle olen öelnud siin inimõiguste komisjonis, ma mäletan väga hästi, kuidas aastal kaks tuhat oli olukord Austrias, meil oli parempoolne valitsus ja toimusid niinimetatud Austria vastased sanktsioonid. mina kuulusin siis Austria parlamenti, ma olin põhimõtteliselt nende sanktsioonide poolt, aga probleem oli selles, et tegelikult meil ei olnud mitte mingisugust mehhanismi olemas. me ei teadnud, kuidas toimida ja ma arvan, et sellepärast on Austrias jätkuvalt seda skeptilisust üsna palju, just nimelt sellepärast, et juba siis ei olnud mehhanismi. ja kuna meil ei olnud ühtset mehhanismi, siis kõik inimesed nagu ühe, ühe, ühinesid ja nad olid ühiselt nii-öelda Brüsseli vastu. me peame selle ära kaotama, nii nagu äh, härra Engel ka oma tekstis kirjutab ning Äh, okei okay,, need inimesed lahkusid nüüd, kelle poole ma tahtsin tegelikult pöörduda, need, kes ütlesid, et äh, too, et see tekitab täiendavaid konflikte. meie ülesanne siin on ühiselt pingutada selles suunas, et tagada, et kõiki liikmesriike koheldakse ühtlaselt, kedagi ei jäeta välja, sellepärast et äh, keegi pole ju täiuslik. esiteks see protsess, millega Sofi on hakkama saanud, on suurepära-, suurepärane ja praeguseni saavutatud tulemus on samuti suurepärane ning ma olen täiesti veendunud, et kui te veel suvel ka töötate, kuigi ma loodan, et mitte ainult ei tööta suvel, siis me tuleme suurepäraste kompromissidega välja. veel üks punkt, mida tahan rõhutada. ma olen päris palju töötanud Balkani laienemise protsessiga, Kopenhaageni dilemma ja siinkohal ma jälle jällegi tsiteerin härra Engelit, kandidaatriik peab olema ka sobiv liikmesriigiks. ma ei saa päris täpselt sellest aru. igasugused teemad, meediavabadus, inimõigused, kui me ise ei vaata, mis meie riigis toimub, siis me ei saa ju kandidaatriikidele esitada neid nõudmisi. ma mäletan väga-väga hästi kahe tuhande üheksandal aastal, kui Balkani riikide liitumine või laienemine algas, eh, siis mis toimus eh, Itaalias Berlusconi meediaimpeeriumis. see on väga oluline, et me ikkagi vaataksime ka seda, mis meie enda liikmesriikides, olemasolevates liikmesriikides toimub ja et me õpiksime üksteiselt nii positiivset kui negatiivset ja ma tõesti väga loodan, et meid toetatakse selle instrumendiga, sellepärast et see on tõesti instrument, mis paneb inimesi üha rohkem ja rohkem mõistma, mis asi on tegelikult ühtne Euroopa Liit. see oli minu üldist laadi märkus, mul on ka üks konkreetne märkus. see, seda ma tahtsin tegelikult juba ühes muudatusettepanekus öelda. meil on väga hea meel selle võimaluse üle, mis on lepingu, on raportis välja toodud põhiõiguste rikkumine artikkel kahe arus, alusel. minu arvates on see tegelikult olemas juba, et seda on võimalik ka praegu kasutada. nii et me paneme selle siia sisse niisugusel kumbel, nagu seda nii ehk naa tuleks juba kasutada. aga ma tahaksin öelda, et seda peaks siin tekstis selgitama. rikkumismenetlusi on võimalik rakendada ja et neid on võimalik rakendada ka artikkel kahe 2 alusel, kui rikutakse põhiõigusi vastavalt artikkel kahele. siinkohal ma loodan, et me saame samuti teiepoolse toetuse sellele muudatusettepanekule ja ka mõningatele teistele muudatusettepanekutele. igal juhul näen ma seda raportit kui väga olulist sammu edasi, et inimestele ja kodanikele jällegi Euroopa usutavamaks teha ja neid rohkem oma paati saata, saada, aitäh! suur aitäh, veel kaks kõnelejat. ja palun, et te teeksite suhteliselt lühidalt. härra Lopez-Aikl ja seejärel järgmine kõneleja. ja seejärel proua Lauristin lõpuks. suur aitäh, esimees, ma tahaksin veel kaks märkust teha. oluline on see, et me oleksime kogu aeg teadlikud sellest, et meil on tegelikult olemas Kopenhaageni dilemma. et see ei puuduta mitte ainult neid riike, kes alles hiljuti meie liitu astusid, sest Kopenhaageni dilemmat saab tihtipeale kasutada nii-öelda nii-öelda vabanduseks nende riikide eemale tõrjumisel, kus on võib-olla pikalt olnud diktaatorlus, kus demokraatiat ei ole kehtinud, aga samas need riigid, kus demokraatia on juba väga ammu olemas olnud, nende puhul neid Kopenhaageni kriteeriume nii väga põhjalikult ei rakendata. see tegelikult ei ole õige. me näeme kõikides riikides erinevaid rikkumisi, mina võin seda öelda oma koduriigi Hispaania kohta. aga tahan ka loomulikult tunnustada seda tööd, mida Sofi on omas raportis teinud. mina oma muudatusettepanekuga tahan tuua välja ühe parameetri, mida tuleks selle mehhanismi puhul meeles pidada ja see on nimelt äh, inimestele pakutava õigusabi olemasolu see on väga olulise tähtsusega element, tagamaks kõikidele inimestele nende inimõigustest kinnipidamine, õigus õiglasele kohtupidamisele ja nii edasi. sellepärast ma palusingi, et, et see kaasataks raportisse ning samuti õigusabi küsimus üldisemalt automaatselt peaks olema võimalik tagada kõikidele inimestele õigusabi, ka neile, kellel ei ole piisavalt raha, et ise oma, oma õigusabi eest maksta. minu arvates on see elulise tähtsusega element, kui me räägime õigusriigist. ma olen olnud Justiitsministeeriumis ametis, olen olnud jurist ja tegelikult pakutava õigusabi kvaliteet on asi, millele tuleb suurt tähelepanu pöörata, kui me soovime, et meie õigusriik korrektselt toimiks ja et inimesed saaksid kohtus piisavat kaitset. see on olulise tähtsusega. suur aitäh ja nüüd viimasena palun Marju Lauristin. suur aitäh, ka mina tahan nimetada, kui oluline on see, et me looksime niinimetatud uute ja vanade liikmete vahel täieliku võrd-, tähtsuse, sest et see ka suurendab usaldust Euroopa Liidu vastu, eriti just uute liikmesriikide kodanike hulgas, sellepärast et väga palju on niisuguseid tundeid, et erinevatele riikidele kehtivad erinevad standardid. seiremehhanism kui osa avalikust arvamusest on samuti tähtis. mul on üsna pikk kogemus töötamas, töötamisega vähemuste õigustega ja ma tean täpselt, et kui tulemuste osas mingit avalikustamist ei ole, kui neid ei avalikustata ei riiklikul ega Euroopa tasandil, siis ei ole sellest mitte mingisugust abi. kui me lihtsalt teeme mingisuguseid institutsioonide siseseid üritusi, nagu meie siin teeme, siis sellest ei ole mingisugust abi. ma arvan, et väga oluline on, et meil oleks olemas seiremehhanism ja avalikustamine. ja mina soovin samuti tänada Sofi Intvelti tehtud töö eest. ma läheksin nüüd tagasi selle juurde, et ka mina olin koordinaator siin komisjonis varem ja ma pean teile ütlema, võib-olla ma muidugi kujutan seda ette, et kui pidevalt olla, olla silmitsi niisuguse olukorraga, et vajalikke mehhanisme ei ole, siis see on lihtsalt täiesti katastrofaalne. näiteks, mis juhtus Austrias kahe tuhande teisel aastal ja niis siis sellise naiivse, suhteliselt noore inimesena veel kahe tuhande teisel aastal ma pean ütlema, et jah, kui sa oled õigel pool, siis on see tegevus päris huvitav ja üsna põnev on vaadata, mida Euroopa Liit teeb ilma asjakohaste mehhanismidega, mehhanismideta, aga kui me nüüd vaatame viimast mandaati, viimast ametiaega ja seda, kui palju olukord on muutunud, kui kõikides liikmesriikides on valitsused väga erinevat värvi, kui ma tohin niimoodi öelda, ja siis ma tahan tõesti siin juhtida tähelepanu sellele, et tihtipeale jõuavad kõik need probleemid meie komisjoni, näiteks Berlusconi küsimused ja ma tahaksin kõige selle valguses Sofit väga tänada ja juhtida ka tähelepanu ja, ja mitte ainult Sofi heale tööle, vaid kõikide kolleegide heale tööle, kes on esitanud muudatusettepanekuid, sest et siin me lõpuks jõuame siis kokkuleppele selles küsimuses, me saame võib-olla parima, sobivaima mehhanismi ja pikas perspektiivis saab meie töö tulemusest suurepärane mehhanism. Sofi ütles alati, et see on asi, mida tuleb teha ja ma loodan, et äh, te näete, kui tõsine on see töö siin, kui oluline on niisuguse mehhanismi loomine ja seetõttu ma loodan ja soovin, kolleegid, et me jõuame lõpuks niisuguse mehhanismini, mis on ka nõukogule vastuvõetav, sellepärast et me peame väga tõsiselt suhtuma sellesse teemasse, võttes arvesse hiljutisi sündmusi, näiteks Brexitit. meie jaoks on hetkel väga olulise tähtsusega usutav Euroopa Liit ja usutavad mehhanismid. me peame kaotama selle olukorra, et Euroopa Liidu tegevuse osas pidevalt tekib küsimusi ja küsitavusi ning et meid ikka ja jälle rünnatakse mina olen kogu aeg tundnud, et ma tegelikult ajan õiget asja, mõnikord lähen isegi võib-olla vastuollu oma poliitiliste veendumustega. ja ma arvan, et praegune me näeme, kui valulik see protsess on aastate jooksul olnud ja kui valulik see on, et me praegusel hetkel oleme niivõrd mitte tõsiseltvõetavad ja seetõttu ma tänan liikmeid selle protsessi ja mehhanismi loomise tõsiselt võtmise eest, ma loodan, et kõik see, mis me oleme juba ära teinud, panustab ja ma loodan, et kui me sellega valmis saame, siis see annab ka niisuguse poliitilise tõuke ja annab tõuke ka nõukogule ja nõukogu näeb, et meie panus on oluline, et me oleme suutnud tulla lagedale igati asjakohase mehhanismiga. siis me oleme ise ka kaitstud, tahan ma lisada, sest et kui meil ei ole korralikku mehhanismi, siis ei ole ka saadikud ise kaitstud, sest et nendest mõningatest liikmesriikidest pärit saadikud ei ole kunagi piisavalt kaitstud kui on näiteks äh, küsimused ülelendude kohta või mingisugused muud sarnased teemad. ma loodan, et ma siin praegusel hetkel liiga tundlike teemadeni ei jõua, aga kõike seda ma mõtlen, mida ma ütlesin. ma tänan veel ükskord Sofit ja ma arvan, et ka Frank Angle on väga rõõmus, et teda on siin kiidetud. niisiis suur aitäh, kolleegid suur aitäh selle suurepärase arutelu eest ja suur aitäh, Sofi, ja soovin edu edasises töös. komisjoni seisukohast ma ütlen veel, et me tõesti hindame kõike seda, mida te olete teinud, samuti kõiki kolleege, kes on esitanud muudatusettepanekuid ja vaatame huviga, kuidas see protsess edasi läheb. niisiis, suur aitäh! ja nüüd on meil viimane päevakorrapunkt kakskümmend see on siis raportöör Padil Valerolt Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahelise, vaheline diplomaatilise passi kasutaja suhtes lühiajalise viisanõudest loobumist käsitlev leping ning muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramine on meil siis kavas ning raporti projekti läbivaatamine. ma tean, et see on oluline teema, aga tundub, et meid väga palju siin enam ei ole härra Valero, ehk äh, tutvustaksite seda raportit, palun? aitäh! räägin siiski rootsi keeles lõppkõnele. täna on meil teemaks siis viisanõudest loobumine Hiina diplomaatide puhul. ja see ei ole kuigi vastuoluline teema, kuid üks küsimus, mis ei olnud meile päris selge, oli see, et kui paljudest inimestest me tegelikult räägime nii et me küsisime komisjonilt andmeid ning komisjon vastas, et kui rääkida diplomaatilistest passidest, siis tõenäoliselt äh, sada kuni sada kakskümmend tuhat diplomaatilist passi. aga äh, päris kindlalt öelda, äh, milline see arv on, on raske, sest et kõik riigid ei ole neid andmeid edastanud. mõned on öelnud, et neli kuni viis tuhat ja mis puudutab läbipääsuluba, lubasid, siis neid on umbes kuus tuhat kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpul. nüüd, kui rääkida Hiinast, siis umbes kolmkümmend tuhat Hiina diplomaatilist passi, mis võiksid kasutada seda süsteemi. nii et umbes sellised arvud. Hiina on väga suur ja ma loodan, et tulevikus on võimalik pakkuda viisavabastust ka teistele Hiina kodanikele, kuid hetkel oleme me sellest veel väga kaugel, võttes arvesse inimõiguste olukorda teemal, surmanuhtlus ja nii edasi. selles vallas peab äh, toimuma oluline paranemine, enne kui me saame äh, jätkata selles suunas. nüüd äh, on loodud ühiskomitee, ekspertide komitee mis tegeleb selle lepinguga ja selles komitees on ainult komisjoni esindajad. võttes arvesse, et tegemist on teemaga, mis nõuab ka parlamendi nõusolekut, oleks äh, sobilik, kui ka parlament oleks ühel või teisel viisil kaasatud. kas saates samuti komiteesse liikmed, liikmed või siis saades pidevalt äh, ajakohast infot komitee töö kohta ja minu meelest on, on kavas ähm, esialgselt juba seda viisavabastust kasutama hakata, enne kui on antud parlamendi nõusolek ja see on küll päris kummaline menetlus. ja see võib minna vastuollu aluslepingu artiklitega, kuid ma arvan, et meil ei ole olulisi raskusi selle arvamusega, muutus enne ettepanekute esitamise tähtaeg on kaheksateistkümnes juuli ja esitada saab ainult menetluslikke ettepanekuid ning seejärel hääletame siin komisjonis viiendal septembril. ja nüüd äh, annaksin sõna variraportööridele, kui nad soovivad midagi lisada. suur tänu, Bodil. ainult üks sõnasoov on Rahvapartei äh, kolleegilt. palun aitäh, esimees. suur tänu ka raportöörile, meil ei ole tõesti erilisi probleeme või tegelikult üldse mitte mingeid probleeme selle teemaga. nii et mul ei olegi midagi lisada, aitäh. hästi, suur tänu, et tulid siia kogu selle pika tee, et lihtsalt seda öelda, aga me hindame seda väga komisjonis. suur tänu niisiis, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaksteistkümnes juuli. oi, aga vabandust, kas komisjoni esindaja soovib ka veel omalt poolt midagi lisada? ja ainult väga lühidalt, me arvame, et raport, me täname raportööri toetuse eest me oleme alati valmis omalt poolt äh, teid teavitama. teate, et meil on institutsioonile kokkulepe, mis puudutab äh, ühiskomiteesid. Äh, komisjoni ülesandeks on esindada liitu rahvusvahelisel areenil, aga nagu ka juba varem oleme öelnud, siis viisavabastuse teema puhul me alati hea meelega tuleme ka parlamenti ja informeerime teid toimuvast mis puudutab äh, meie Hiina kahepoolsete lepingute programmi Hiinaga, siis seal on tegelikult äh, ka sees viisavabaduste teema ning Euroopa poliitiliste äh, juhtisikute tippkohtumisel täna ka tegelikult seda kinnitati, nii et me ootame neid edasisi läbirääkimisi. niisiis, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kaheksateistkümnes juuli ja vastu võetakse ainult menetluslikud ettepanekud. hästi. Äh, kahekümne esimene päevakorrapunkt, kas kellelgi on muid küsimusi? kui ei, siis järgmine kohtumine toimub kolmekümne esimesel augustil äh, ning suur tänu kõigile, kes siin olnud ning esimees tänab väga lahkelt ka tõlke, kes on olnud nii isetud ja ära oodanud koosoleku lõpu. suur tänu kõigile komisjoni liikmetele, kes veel siin on, suur tänu eriliselt ka personalile ja palun andke edasi minu tänud ka neile personaliliikmetele, kes siin praegu ei ole. ning kõigile suurepärast suvepuhkust. suur tänu, kolleegid, ja kohtume taas pärast suve